Äh, koostöös fraktsioonidega teen ma kojale ettepaneku homse päevakorra muutmiseks, see puudutab äh, siis neljapäeva, see puudutab erakorralist arutelu äh, surmanuhtluse kohta Indoneesias ilma ähm, resolutsiooni võtta, see pannakse esimeseks punktiks päevakorda peale lõunaks, peale avaldust leiab aset fraktsioonide kõnevoor ja hääletus leiab aset siis kuusteist kolmkümmend. kas selle muudatuse vastu on vastuväiteid? vastuväiteid ei ole ja seega on päevakord vastavalt siis muudetud.